think... kallid kolleegid, ma arvan, et hakkame vaikselt pihta. ma olen kindel, et saadikuid tuleb veel juurde, meil täna juba oli tihe päev, väga palju seiklusi aga täna pärastlõunal vahetame siis mõtteid komisjoniga, TG Digitiga, keda esindab proua Gertrud Ingestad, peadirektor kolleegid, me arutame Euroopa avaliku halduse digitaalseid muutusi liikmesriikides. minu arvates on väga ajakohane, et me just nüüd seda teemat arutame. proua Ingestadt, ma annan teile sõna ja siis ilmselt järgneb ka elav arutelu, palun. suur aitäh, lugupeetud proua de Sutter, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud. aitäh, et mind täna siia kutsusite, mul on väga hea meel oma meeskonnaga alustada konstruktiivset ja kõikehõlmavat mõttevahetust teie lugupeetud komisjoniga. lugupeetud saadikud meie majanduse ja ühiskonna digitaalne muutumine eh, toimub ole-, enneolematu kiirusega. me oleme eelmise mandaadi ajal juba palju saavutanud, aga täna peame sellele tuginema ja president von der Leyeni sõnul peame püüdma enamat saavutada. Euroopa, mis püüab enama poole, haarab kinni võimalustest, ähm, mida pakub digitaalne ajas, ajastu, aga teeb seda turvalistes ja eetilistes piirides, asetades kodaniku kõige keskele. nagu te teate, maailm muutub enneolematu kiirusega, seda, sellele aitab kaasa digitaalne tehnoloogia, nagu näiteks andmed, tehisintellekt, mobiilsete te seadmete kõikjalolek, sotsiaalsete ja koostöövõrgustike kasvamine, pilvearvutuse jõud, arvutite võimsus. Euroopa Liit Liit äh, on juba pannud, kehtestanud standardeid globaalsel tasandil telekommunikatsioonisektori ja andmete reguleerimisel ja samuti on meil kodanikele keskendunud eetiline lähenemine tehisintellektile. ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me kiirendaksime ka Euroopa avaliku halduse digitaliseerimist kõikidel tasanditel. seda selleks, et tagada, äh, et Euroopa oleks vastavuses digitaalse ajastuga. me oleme veendunud, et me peame säilitama ja kindlustama digitaalse ühtse turu strateegia saavutusi ja sellel alusel ehitama ja kujundama digitaalse avaliku halduse kogu Euroopa Liidus. see on väga oluline alus ja võimendi selleks, et Euroopa oleks suuteline digitaalse ajastuga toime tulema. tehnoloogilised arengud annavad meile vahendeid, et me saaksime jõuda kodanikeni. tänu tehnoloogiale saame tegeleda kodanike vajadustega, kogukondade vajadustega, iseäranis eh, kõige kaitsetumate ja tõrjutumatega. ja selles mõttes on digitaalsektoril potentsiaal muuta avalik haldus eh, ja võimaldada eh, avalikul haldusel osutada teenuseid stabiilsel, usaldusväärsel ja turvalisel viisil ja keskmes oleks loomulikult kodanike suunatus. see on võimalus muuta tavalist avalikku haldust me saame kulutõhusat avalikku haldust saavutada, mis aitab lõpule viia ühise, ühtse turu, võimaldab ettevõtetel tegutseda turvaliselt piiriüleselt ja annab kodanikele usaldusväärse juurdepääsu teenustele. see muudab neli põhivabadust ka Euroopa Liidu siseselt tegelikkuseks, tugevdab Euroopa Liidu positsiooni äh, ülemaailmse konkurentsimaastikul me saame luua äh, reageerimisvõimelise avaliku halduse, mis on kodanikele lähedal tänu kasutajale keskendunud teenustele. koostalitusvõime on selliste teenuste puhul väga oluline, see tugevdab usaldust ja ühtekuuluvust ja aitab ületada lõhet kodanike ja institutsioonide vahel ja lõpetuseks tahame hoolitseda selle eest, et avalik haldus oleks aruandekohustuslikum ja läbipaistvam otsuste langetamisel ja ellurakendamises võimaldab dialoogi institutsioonide ja sidusrühmadega, tugineb tõenditele, õiglusele ja usaldusele. niimoodi saame võidelda väärinfoga ja loome kaasava poliitilise arutelu ja otsuste langetamise. seda vaatvinklit silmas pidades on volinik Johannes Haan saanud mandaadi olla eh, Euroopa digitaalse avaliku halduse eh, esiliinil. komisjon tahab olla eeskujuks meie enda digitaalne muutumine on ainulaagne võimalus kasutada ära digitaliseerimise potentsiaali, luua innovatiivseid lahendusi, mis toovad usaldusväärsema, tõhusama, läbipaistvama ja turvalisema komisjoni. ja me keskendume sellistele meetmetele, mis kiirendavad seda muutust, nii et komisjonist saaks digitaalne organisatsioon, mis on valmis digitaalse ajastu väljakutseteks digitaalne strateegia, mis võeti poolteist aastat tagasi vastu ning äh, sünergiate ja tõhususte algatus äh, sisaldavad endas teekaarti digitaalse ökosüsteemi loomiseks aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks, mis sisaldab järgmisi tunnuseid. Äh, vaikimisi turvalisus, eraelu puutumatus, turvalisus, koostalitusvõime, vaikimisi ja piiriülesus, vaikimisi ning avatus, vaikimisi. me tahame panna komisjoni digitaalse tegevuskava Euroopa avaliku halduse reformi keskmesse. enamik süsteeme Euroopa Komisjonis ühendavad meie institutsiooni liikmesriikidega, võimaldavad andmete vaheldust ning teenuste osutamist erinevates valdkondades. näiteks koostalitusvõime on väga oluline sellistes sektorites nagu transport, piirikontroll, õigus ja tervishoid digitaalse infrastruktuuri ja standardite harmoniseerimine plokkide lahenduse kasutamine, koostalitusvõime mudelid on väga olulised selleks, et edendada piiriüleseid digitaalseid teenuseid. ja seetõttu on väga oluline, et need prioriteedid leiavad peegeldamist ka järgmises mitmeaastases finantsraamistikus, nii et, et me saame hinnata ja edendada olemasolevaid ühiseid tehnilisi standardeid, luua vajalikke uusi standardeid ja vaadata, kuidas toidub Euroopa koostalitusvõime raamistiku ellurakendamine meie nägemus on kiirendada ja parandada avaliku halduse digitaliseerimist kogu Euroopa Liidus. see kehtib Euroopa Komisjoni kohta, Euroopa institutsioonide kohta ja Euroopa avaliku halduse kohta kõikidel tasanditel meie peamine prioriteet peaks olema lihtsustada neid keerukaid äh, protsesse, millega kodanikud oma igapäevaelus kokku puutuvad, näiteks piiriülesed tulude deklareerimine, elektroonilised ID-kaardid, registreerimine teises liikmesriigis, sotsiaalkindlustushüvede taotlemine ja nõnda edasi see puudutab kõiki sektoreid, kõigi valitsuse tasandeid ja äh, on piiriülene näiteks nende inimeste jaoks, kes õpivad välismaal hästi toimiv digitaalne avalik haldus võimaldab vähendada bürokraatiat ka ettevõtete jaoks ja aitab kaasa dünaamilise ja konkurentsivõimelise siseturu jaoks me oleme loonud viimastel aastatel usaldusväärsed oskusteadmised, Euroopa Komisjon on tegutsenud mitmel rindel, me oleme otseselt toetanud avalikku haldust kogu Euroopas digitaalsetel üleminekutel. meil on erinevad vahendid selleks, Euroopa ühendamise rahastu, E, ISA ruutprogramm teine, see võimaldab osutada rahalist toetust. E, anname ka suuniseid, koordineerime ja edendame standardeid ning parimaid kogemusi läbi Euroopa e-valitsuse tegevuskava ja Euroopa koostalitusvõime raamistiku. aga nüüd on aeg vaadata tulevikku ja vaadata, millised on parimad järgmised sammud ja tahame seda teha koos teiega siin Euroopa Parlamendis Euroopa avalik haldus peab astuma järgmised sammud eh, andmetel rajaneva avaliku halduse suunas, nii et, et me saame andmeid kasutada ja jagada turvalisel, tõhusal ja usaldusväärsel viisil see on väga oluline tingimus selleks, et võtta kasutusele tehisintellektil põhinevad vahendid, samuti eh, piiriülene andmete kättesaadavus ja domeenid. see on samuti eeltingimus, et luua väärtust kodanikele ja ettevõtetele kogu Euroopas ja selleks, et edasi arendada digitaalset ühtset turgu toimival siseturul peavad avalikud teenused järgima kasutajate vajadusi eh, kõikides administratiivsetes üksustes, poliitikavaldkondades piiriüleselt, see tähendab, et eh, digitaalsed lahendused peavad olema kasutusel kõikides haldustasanditel. sellised samad väljakutsed eksisteerivad eh, praktiliselt kõikidel avalike halduse tasanditel, põhiliselt erineval kujul, komisjon ja liikmesriigid eh, peavad kasutama kõiki ressursse nende väljakutsetega toimetulemiseks, aga tegemist on koordineerimise puudusega, see toob kaasa dubleerimise, killustuse, suured kulud, madalama kvaliteediga lahendused ja mõnikord ka uued tõkked andmete jagamisele ja seetõttu on väga oluline, et meil oleksid ühised standardid, mis saaksid lahendada paljud probleemid ja vähendada kulusid ja parandada digitaalseid lahendusi, isegi kui e-valitsuse ja koostalitusvõime tulemused liiguvad õiges suunas, on avaliku halduse muutmine ja digitaliseerimine midagi, mis vajab kiirendatud jõupingutusi, iseärani, mis puudutab digitaalse võimekuse suurendamisi, taaskasutavate ja koostalitusvõimeliste digitaalsete vahendiste tootmine, loomine selleks, et Euroopa Liidu poliitikat ellu rakendada, samuti Eh, kohtu ja administratiivkoostöö parandamine. Euroopa Komisjon tahab teha tihedat koostööd liikmesriikidega selleks, et kaasajastada avalikku haldust Euroopa Liidus, kasutada tehnoloogiat selleks, et tuua valitsus kodanikele lähemale ning lihtsustada avaliku halduse tegevusviisi. neli olulist valdkonda, kus on vaja täiendavat tegevust, on piiriülene koostalitusvõime tarb-, kasutajale keskendunud avalikud teenused, haldusprotsesside ratsionaliseerimine ja avatud andmed. kõikidel nendel põhjustel on meil vaja uusi koostööteid ja me leiame, et Euroopa Parlament nende eesmärkide saavutamiseks on väga oluline. ja seetõttu lõpetuseks tahaksin öelda, et tahame teha koostööd teiega, tahame teid kuulata, tahame kuulata teie ettepanekuid, õppida teie kogemustest oma valimisringkondades ja ühendama jõupingutusi meiega, et kõik saaks teoks. suur aitäh, et mind nii tähelepanelikult kuulasite. Thank you, Mrs Ingestad. aitäh, proua Ingestad, teie ettekande eest. proua Šaldemose soovib esimesena sõna võtta. Det var en meget spændende eh, præsentation. Suur aitäh, teie sõnavõtt oli väga huvitav ning ma jagan täielikult äh, teie seisukohti. tegemist on äärmiselt olulise <clears throat> eesmärgiga, peame tegema kõik selleks, et ähm, meie avalik haldus äh, toimiks paremini digitaalvaldkonnas ja seda ka piiriüleselt. kuid pean ütlema, et olen pisut skeptiline selles osas, mis puudutab äh, seda, kuidas see kõik praktikas välja nägema hakkab. me teame, et liikmesriikides on suured erinevused ehm, valitsusasutuste digitaliseerimise osas ning ma tahaksin teada pisut konkreetsemalt, kuidas te arvate, et see kaustalitlusvõime peaks toimima liikmesriikidel peaksid olema kas sarnased andmebaasid või, või mitte. kuidas ära hoida äh, liigne bürokraatia? olen nõus sellega, et äh, kui on äh, vabadus liikuda, vaja sellega ka andmeid liigutada paremini, kuid kuidas? võib-olla oleks äh, vaja elektroonilist infot kõigis äh, Euroopa Liidu keeltes. ühesõnaga, teie visiooni ma toetan, kuid leian, et sellega on seotud siiski ka mitmesugused konkreetsed probleemid ja tahaksin teada, kuidas praktikas kavatsete edasi tegutseda, võttes ka arvesse, et digitaliseerimisvaldkonnas on liikmesriikides väga erinevad. Would you agree that we take a few questions? kas te olete nõus, et äh, kuulame ära mõned küsimused ja siis vastame ja järgmiseks proua Kepp? aitäh, lugupeetud äh, esineja, minu küsimus läheb samas suunas. ma tahaksin teid tänada selle sissejuhatava ettekande eest, see kõlab kõik väga imetlusväärselt aga mul on suur küsimärk kõige ellurakendamisega. meil on kogemus äh, varasemate süsteemidega, mille kallal me oleme tööd teinud. mina ja teised on nende lugudega kursis. me oleme üritanud haldust lihtsustada, oleme üritanud elektroonilise formulaare, igasuguseid automaatseid rakendusi ellu rakendada ja mulle on jäänud mulje, et süsteemid on küll olemas, aga neid süsteeme liiga liikmesriikide poolt õigesti ei kasutata ja kuidas äh, me saaksime liikmesriike panna ka seda süsteemi kasutama, et nad kasutaksid neid kodanike kasuks. Äh, see on äh, väga suur küsimus, mis mul on minu arvates on jah, tõesti väga tore, Äh, kui meil äh, paari äh, aasta pärast oleks võimalik saada näiteks elektrooniliselt oma sünnitunnistust kätte ka Pariisis ja see mulle tõesti saadetakse, kui ma seda taotlen, aga ma kahtlen, et ma ei tea, kas, kui ma üritaksin midagi sellist Saksamaal teha, see oleks täielik katastroof, ilmselt peaksin ma ikkagi minema mõnda ametiasutusse, et seda dokumenti saada Äh, kuidas me saaksime selle eest hoolitseda, milliseid vahendeid peaksime me kasutama äh, selleks, et see asi oleks tõesti ka praktikas rakendatav. Äh, see on see probleem, mis meil ikka ja jälle liikmesriikides tekib. tihtipeale leitakse Äh, viidatakse siin lähimuspõhimõttele ja äh, ikka jälle põrkume me selle otsa, et et keegi ütleb, et äh, jah, jah, seda te võite ju niimoodi mõelda, aga ärge hakake meile siin Euroopa tasandil midagi ette kirjutama, meie tahame seda teha teistmoodi ja meie ka kasutame andmeid niimoodi ja mitte teistmoodi, teie võite öelda, mida tahate, aga lõppkokkuvõttes ei ole asjad niimoodi ju koostalitusvõimelised, nii et, et kuidas me hoolitseksime selle eest, et liikmesriigid kaasa mängivad mängivad, see on kõige suurem probleem. Thank you. aitäh ja proua Leitau järgmisena. Muito obrigada, senhora president. suur aitäh, proua esinaine. ning suur aitäh ka peadirektorile selle väga ambitsioonika projekti eest. ma tahaksin öelda, et tunnen peadirektorit väga hästi Äh, ning ka tema kolleege. võib-olla tahaksite äh, teada rohkem veidi minu kogemuste kohta. Äh, ma olen väga paljude erinevate asjade eest vastutanud ja väga palju erinevaid asju juhtinud osana avaliku halduse süsteemist. ning alati on väga oluline uurida, kuidas on meil võimalik võtta andmed, näiteks terviseandmed, maksuandmed, sotsiaalkindlustuse andmed ning muuta need koostalitusvõimeliseks, selleks et luua üks ainus kaart. Portugali kaart on äh, üks ühtne kaart kõigi avaliku halduse süsteemide jaoks ning selle aluseks on koostalitusvõimeline platvorm. seega oma kogemusest õppisin, et parim viis, kuidas äh, saada, kuidas ära teenida kahekümne seitsme liikmesriigi usaldus on alustada sealt, kus on võimalik alustada, võtame ühe või kaks juhtumit, mis mõjutavad suurt hulka inimesi. kus iganes need IT-süsteemid on olemas, nad ei pea olema samad süsteemid, vaid nad võivad olla koostalitusvõimelised, ilma et nad oleksid täpselt samasugused ja kus iganes on see võimalik, Äh, ja me vaatame neid IT-süsteeme liikmesriikides või vähemalt äh, suurel hulgal liikmesriikides, kui me saaksime need muuta koostalitusvõimelisteks, siis äh, teised tulevad sellega kaasa, seega kus iganes ja millises valdkonnas see on võimalik ja kus see oleks väga nähtav meie kodanike jaoks. ning kus see tunduks kodanike jaoks loogiline ning neil oleks hea meel näha edusamme. sest kui me alustaksime avaliku halduse ümberkorraldamisega kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis, siis me jääme toppama juba alguses. meil on tohutu projekt, aga mitte midagi tegelikult ei muutu. seega minu soovitus tagasihoidlike kogemuste põhjal kui me räägime kõigest sellest, mida me teeme rahvusvahelise suhtluse alal, siis meil peab olema alt üles protsess. me peame minema inimestele nii lähedale kui võimalik, me võtame ühe juhtumi, kasutame seda näitena. näiteks kui on sotsiaalkindlustushüvitised, siis äh, see on väga oluline, meil oleks vaja äh, suurendada töötajate liikuvust Euroopa Liidus, aga on ka teisi valdkondi, kus see võib kasulik olla. aga üks äh, näide meil on vaja ühte näidet, mis demonstreerib, et tõepoolest me saame sellega hakkama. see on meile jõukohane ülesanne. ning ma võin öelda oma isiklikust kogemusest, et meil on veendumus, et me saame sellega hakkama, see on ülesanne, mille me suudame täita. see loob küll ühtse turu, aga siis meil ei ole võimalik ühest kohast teise liikuda, see on väga keeruline ma võiksin väga palju rääkida oma elust siin Brüsselis, kus ma olen sattunud nii paljude probleemide otsa, see on lausa hirmuäratav. mulle tundus võimatu, et mul ei ole võimalik saada täpselt samasugust äh, garantiid oma majapidamisseadmete jaoks, sellepärast et mul ei olnud vajalikku Belgia kaarti. ma ei saanud Belgia telefoni, sellepärast et mul ei olnud õiget ID-kaarti on väga palju tüütuid asjaolusid meie igapäevaelus, äh, mille me saaksime kõrvaldada, muutes Euroopa Liidu palju sidusamaks. proua peadirektor, ma tõepoolest sooviksin teid õnnitleda selle eest, mida te olete juba teinud ning ma soovitan üht asja. kasutage üht või kaht juhtumit, kasutage digitaalseid vahendeid, mis on kättesaadavad selleks, et need probleemid lahendada sest mõnikord võib digibürokraatia olla veel hullem kui paberbürokraatia, seega olge ettevaatlikud, võtke üks probleem, valige hulk erinevaid riike, mis erinevad üksteisest olulisel määral idast, läänest, põhjast, lõunast, liikmesriigid, ning siis viige läbi äh, testprojekt või eksperiment, enne kui te seda laiendate. ning kui teil on see näide olemas äh, ning te olete teinud neid äh, projekte, siis on teil võimalik äh, vabaneda mõnest äh, teataval määral sellest vastumeelsusest, mis isegi Euroopa Parlamendis on. ning üks on kindel. kui me suudaksime luua hea idee, me leiame avaliku halduse valdkonna, kus juba kasutatakse tehisintellekti ja digitaalseid lahendusi ning me muudame inimeste jaoks mugavamaks probleemide lahendamise, näiteks diabeet, kroonilised haigused Need on kolm näidet, äh, millega me oleme Portugalis juba tegelenud, kus me oleme suutnud kasutada andmeid ning tehisintellekti selleks, et probleemi ennetada ning leida lahendusi. seega lahenduste leidmine enne seda, kui probleem äh, muutub isegi äh, nii suureks, et sellega ei ole võimalik enam tegeleda, seega suur aitäh ning palun jätkake oma tööd ning me toetame neid nii palju kui väga võimalik. Uh, questions and then we will move to second round. võib-olla te vastaksite nendele kolmele küsimusele ja siis uh, võtame järgmise vooru. alustuseks aitäh sulle nende väga huvitavate küsimuste ja huvi eest. vaatame nüüd, mida me oleme juba teinud. me oleme jõudnud väga kaugele eelmise programmi ja tegevustega. me oleme loonud raamistikke, juhiseid, vahendite kogusid. meil on konkreetne alus, mille pinnalt töötada aga me kõik uurime, kuidas oleks võimalik seda kiirendada, kuidas liikuda edasi, nii et me loome kodanike jaoks konkreetseid eeliseid. ja nüüd võtame need proua Leitau äh, mainitud näiteid, kuidas me muudame selle reaalsuseks? et need erinevused liikmesriikide vahel kaoksid või väheneksid. me töötame erinevatel tasanditel me töötame äh, valitsuste võrgustikuga, äh, igast liikmesriigist on esindaja, me kohtume kaks korda aastas iga eesistuja ajal ning kui ainult nendel kohtumistel äh, saame näiteks vahetada ID-kaarte, et vaadata, kas need töötavad meie üksteise süsteemides, siis need koosolekud on väärt korraldamist me võrdleme, äh, mida on erinevates liikmesriikides äh, tehtud, mida oleks võimalik äh, teistega jagada heade näidetena ning rääkida sellest ka, mis ei toimi. meil on komisjonid erinevate liikmesriikide ekspertidega, mis tegutsevad koos ning vaatavad, kuidas on võimalik nendest lünkadest üle saada ning mida on vaja arendada, et nendest lünkadest üle saada me peame liikuma ka rohkem kohalikule ja piirkondlikule tasandile, sest nendel tasanditel toimub väga palju. meil on üle Euroopa linnasid, mis on nendes valdkondades väga aktiivsed ning me suhtleme nendega äh, väga tihedalt. meil on meeskonnad, äh, mis käivad teadlikkust suurendamas ning nad aitavad inimestel ja meeskondadel äh, hakata kasutusele võtma neid koostalitusvõime lahendusi, näiteks Connecting Europe Facility või ISA kaks programm. nagu te ütlesite, siis meil on vaja rohkem teadlikkust, sest eh, tihtipeale me ei jõua nende inimesteni, kellel on vaja teadmisi ning eh, siin on meil vaja oma teadlikkust suurendada. aga nüüd tagasi selle kiirendamise juurde, kuidas siit veel edasi liikuda? oma kontaktide põhjal liikmesriikide inimestega saame teada, et äh, me peame kõik kokku panema. meil on väga palju lahendusi, meil on väga palju äh, alusblokke, standardeid nii komisjoni programmide poolt, mis on juba välja arendatud, nii kui ka liikmesriikide poolt. seega meil on vaja nii-öelda maandumiskohta kõigi nende asjade jaoks, meil on vaja turvalist äh, andmeruumi mis aitab liikmesriikidel tugineda sellele, mis on juba olemas, nii nendel liikmesriikidel, mis on juba äh, edasijõudnumad, ning ka nendel, kes on rohkem maha jäänud, et nad näeksid, mis on juba olemas, kust nad saaksid alustada, äh, kuidas hinnata, millises seisus nende koostalitusvõime on ning mis oleksid loogilised järgmised sammud. kõik need on nendes äh, vahendites olemas, need on nii-öelda retsepti koostisosad, mille abil saada koostalitusvõime see on siis äh, hulk järgmise vooru tegevusi ning äh, nüüd ühtne digitaalne värav. meil on äh, miinimumhulk teenuseid, osasid neist te juba mainisite, mis peavad kõigis liikmesriikides olema kättesaadavad samal ajal piiriüleselt. ning lisaks sellele ka tõlkevahendid, et meil oleks need kättesaadavad kõigis keeltes ja tagatud oleks mitmekeelsus Äh, esialgu on meil umbes kakskümmend teenust, aga see viib meid veidi edasi, et liikmesriigidel oleks kohustuslik neid teenuseid pakkuda. seejärel kavatseme me seda laiendama, laiendada ning võtta neid head näited, et mida inimesed tegelikult vajavad. kui me ei kaasa neid teenuseid, mida inimesed tegelikult vajavad, siis meil, siis me edu ei saavuta. ning me peame töötama ka koos sektoritega sest palju toimub ka sektorite regulatsioonis, näiteks äh, sotsiaaltoetused. see toimub teatud komisjoni osas, kus me töötame infosüsteemidega, mis äh, kohalduvad kogu Euroopale, seega me peame töötama erinevatel tasanditel selleks, et äh, jõuda õigete juhtumiteni. tahaksin siinkohal juba ära mainida ka seda, kuidas me kavatseme edasi liikuda ISA ruutprogrammist Digital Europe programmini. seega, kuidas me selle ülemineku saavutame. idee seisneb selles, et me vaatame sünergiaid komisjoni programmide vahel. me vaatame avatud meelega selle suunas, et me lisame oma programmi Digitaalse Euroopa programmi, et see oleks kõik integreeritud. seega me töötame koos sotsiaalfondidega kõigega, mis äh, tuleb äh, digivaldkonnast ning ka teiste toetusprogrammidega, näiteks äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend. et me tõepoolest saaksime töötada ka piirkondlike fondidega käsikäes ning luua selle pinnal sünergiat. me vaatame neid digitaalse Euroopa erinevaid osasid, mis on ühendatud, meil on tehisintellekt, kõrgjõudlusega andmetöötlus, küberturvalisus, meil on kõik andmed, eetikaväärtused mis puudutavad äh, tehisintellekti. ning kõik need elemendid peavad koos toimima ning üksteisele tuginema, see oleks väga hea alus edasiliikumiseks küsimustes tuli esile ka see, et kuidas me selle tegelikult äh, saavutame äh, lähemuspõhimõttega. kuidas julgustada kõiki neid erinevaid tasandeid ja sektoreid riikide Äh, avalikus sektoris selles suunas liikuma. ma arvan, et see on nende meetodite ja vahendite kombinatsioon, et ühtne digivärav, äh, kohalik teadlikkuse suurendamine, me saadame meeskonnad koha peale ning äh, korraldame ka parimate tavade jagamise konverentse. meil on näiteks taaskasutamise ja jagamise konverents ning siis äh, korraldame praktikute kohtumisi nii tihti kui võimalik. seega järgmine samm oleks loomulikult minna veel kaugemale ning jõuda rohkemate inimesteni, aga selle kallal peame veel töötama ning ma arvan, et siin äh, saate teie äh, aidata meid selle teadlikkuse suurendamise ja inimesteni jõudmisega. ma arvan, et siinkohal lõpetan um,. aitäh ja läheme nüüd siis teise küsimuste vooru juurde ja proua Toot on esimene kõneleja aitäh, lugupeetud juhataja ja suur aitäh äh, proua peadirektorile ja DG Digitile, et olete täna IMCO koosolekul. kõigepealt äh, Euroopa Liidu valitsuste tegevuskava on olnud väga oluline samm avaliku sektori digitaliseerimise suunas. Äh, samas tehisintellektil rajanevate vahendite arvu suurenemine nõuab et me pööraksime rohkem tähelepanu just nimelt eh, uute teenuste loomisele ja lõppkasutajate panemisele nende teenuste keskmelt, keskmesse. ma olen nõus, et koostöö Euroopa Liidu institutsioonide vahel on äärmiselt oluline, nii et avaliku halduse digitaliseerimist on võimalik saavutada kõige kõrgemal tasandil. ning samuti tahaksin rõhutada, et äh, jõupingutused avaliku sektori digitaliseerimiseks peaksid olema hästi koordineeritud nii Euroopa tasandil kui ka riiklikul tasandil, äh, selleks et ära hoida andmete ja teenuste killustumist. me ei tohiks unustada ka seda, et küberrünnakud muutuvad üha äh, intelligentsemaks, need on suunatud ka avaliku halduse vastu Äh, küberrünnakuid on raske avastada, selleks on vaja äh, palju vahendeid, et nende tagajärgi kõrvaldada ja mul on kaks küsimust komisjonile. kõigepealt ma tahaksin küsida, kuidas komisjon tagab selle, et institutsioonid on äh, tõesti kaitstud küberrünnakute eest ja minu teine küsimus on see, kuidas komisjon kavatseb paremini suhelda kohalike omavalitsustega proua Grapini järgmisena. suur aitäh. mina äh, kordan ikka ja jälle, et te esitasite meile ühe väga ilusa visiooni ja ma oleks, on äh, väga õnnelik Äh, kui meil õnnestuks äh, tõesti saavutada meie ühtse turu digitaliseerimine. ma käisin Eestis ja ma nägin, mil määral Eestis on äh, need asjad arenenud. meie kolleeg ütles, et ta sooviks, et oleks üks dokument, mida saaks kasutada kogu Euroopa Liidus. Eestis midagi taolist juba on ja tahaksin tänada endist volinikku härra Ansipit tehtu eest Äh, aga selleks, et me saaksime oma visiooni ellu viia, on meil vaja ka infrastruktuuri ning olukord infrastruktuuri vallas on liikmesriigiti väga erinev. aga on veel üks teinegi probleem. Äh, kodanike oskused ja pädevused on erinevad. Äh, ma räägin näiteks omaenda koduriigist, kus teatud maapiirkondades inimestel ei ole vajalikke oskusi ja see on samamoodi takistuseks. Äh, haldussuutlikkus on samuti eri, erinev liikmesriigiti. Eestis äh, on äh, inimesed harjunud sellega, et nad tellivad pitsat või šokolaadi elektrooniliste kanalite kaudu, aga kodanikud, kes elavad kuskil teistes riikides, kes ei ole selliste teenustega harjunud, ei hakka neid just hõlpsasti kasutama niis eh, digitaliseerumine, eh, näiteks eh, kui ma mõtlen kas või transpordile, mõtlen raudteele, siis infrastruktuur on erinev, kiirrongid näiteks ei saa ületada riigipiire, minna sellistesse riikidesse, kus ei ole neile sobivaid raudteid. kuidas me saaksime asju parandada, me peame kõigepealt vaatama eelarvet, raha, mis meil on me peame kõigepealt silmas pidama uut mitmeaastast finantsraamistikku, aga kui me ei saa seostada teie visiooni eelarvega, Äh, kui meil ei ole neid rahalisi vahendeid, mis on vajalikud selleks, et vähendada erinevusi liikmesriikide vahel äh, ja erinevate piirkondade vahel, äh, selleks, et saavutada digitaliseerimine, me ei saagi mingeid tulemusi oodata. ma loodan, et komisjon tegutseb meeskonnas nendega, kes tegelevad eelarvega, selleks, et teie visioon või unelm saaks tegelikkuseks. kas te ei arva, et oleks äh, võimalik äh, ületada sellised erinevused äh, inimeste oskustes ja infrastruktuuris läbi eelarve, mis võimaldaksid kõigil saavutada enam-vähem samasuguse taseme. aitäh, härra Ansip, palun. suur aitäh, lugupeetud juhataja. tahaksin tänada Gertrud hingestati ja kogu peadirektoraati digitaalse avaliku halduse edendamise eest. nagu me kõik teame, on digitaalsed avalikud teenused palju tõhusamad kui traditsioonilised. digitaalsed avalikud teenused on ka läbipaistvamad. see on hea kõigi jaoks, mitte küll korrumpeerunud inimeste jaoks avalikud teenused, kui nad on digitaalsed, on ka palju kaasavamad kui traditsionaalsed teenused Eh, sellepärast, et eh, kui inimesed on asjadest eh, paremini teadlikud, tahavad nad ka digitaalsetes protsessides rohkem osaleda. ja ma tahaksin öelda, et kõigis meie kahekümne seitsmes liikmesriigis meil on väga suurepäraseid digitaalseid avalikke teenuseid aga kuidas saavutada piiriülest juurdepääsu nendele suurepärastele digitaalsetele teenustele, on äh, tõeline probleem. võtame e-digiretseptid näiteks äh, Taanis, Rootsis, äh, Eestis, Soomes, samuti Kreekas peaaegu sada protsenti arstidest kirjutab digiretsepte välja, aga kui rootslane tahab tulla näiteks Taani on ikkagi vaja paberil retsepti. ainukesed kaks retsepti, kus toimub digiretseptide vastastikune tunni, tunnustamine, on Eesti ja Soome. aga miks ainult kaks riiki kahekümne seitsmest? e-riigihanked, jällegi väga oluline Äh, asi, äh, see on olemas äh, mõte, mõnedes riikides, aga miks mitte kahekümne seitsmes? ma arvan, et me ei saa selgitada neid erinevusi ainult mingi ühe konkreetse kitsaskoha läbi. on erinevad ärihuvid, õiguslikud probleemid, aga mina tahaksin juhtida meie tähelepanu, teie tähelepanu Äh, nendele identifitseerimissüsteemidele, mida me mainisime. meil on e-aidas Euroopa Liidus ja just hiljuti teatati, et juba kuus riiki kahekümne seitsmest äh, liitusid e-aidas süsteemiga, see tähendab, et kuus riiki vastastikku tunnistavad digitaalset ID-d. see on noh, mingil määral saanud reaalsuseks kuus-seitse riiki ühinevad veel. aga kolmteist riiki kahekümne seitsmest ja samas me kõik teame, kui lihtne on pangatehinguteks kasutada mobiiltelefoni näotuvastussüsteemi see plastikkaart, mis mul rahakotis on, see on eilne päev ja me nimetame neid äh, nutikaartideks, mis ei ole nii väga nutid enam <laughs> ja isegi mobiili-ID on juba eilne päev äh, jah, võtmetel põhinevad süsteemid on natukene paremad, aga noh, niivõrd palju on erinevaid identifitseerimissüsteeme. ma arvan, et me peame selle i-aidasega midagi ette võtma ja see ei puuduta mitte üksnes äh, vastastikust tunnustamist, vaid me peame üldse mõtlema, milliseid digitaalseid identifitseerimisvahendeid me liikmesriikides kasutame. Äh, tihti kasutame Google'it ja Facebooki selleks, et saada juurdepääsu mingile veebilehele. ja see ei ole lihtsalt hea vahend juurdepääsu saamiseks, vaid äh, niimoodi anname oma andmed Google'ile ja Facebookile jälle miks me peame seda tegema? miks on nii keeruline luua omaenda identifitseerimissüsteem äh, äh, mingi X-tee süsteem, ühendatud andmesüsteem, äh, mida komisjon saaks kasutada tulevikus, nii et ma küsin, see ei ole küsimus. kui tihedalt te teete koostööd DG Connectiga just nimelt selle e i-aidase läbivaatamise vallas? jaa ma arvan, et kui te seda teeksite, jõuaksime palju lähedamale tegelikule Euroopa digitaalsele avalikule haldusele. aitäh, aitäh, härra Ansip. kaks küsimust veel, kui lubate, küsime kõik küsimused ära, härra Kolaja järgmisena. aitäh, lugupeetud juhataja, aitäh, peadirektor selle ettekande eest. mul on tõesti väga hea meel, et te rääkisite väga palju koostalitusvõimest mis minu vaatevinklist ja loodetavasti ka komisjoni vaatevinklist on väga oluline äh, digitaliseeritud avalikuks halduseks. kui me räägime koostalitusvõime olulistest elementidest, siis minu arvates ja loodetavasti komisjon jagab minu seisukohta Äh, avatud äh, tehnoloogia, avatud andmed, äh, avatud lähtekoodiga ja tasuta tarkvara on see, mis tagab pikaajalised jätkusuutlikud lahendused. nii et, et minu küsimus oleks järgmine. millised on komisjoni plaanid selleks, et edendada innovatsiooni läbi avatud tehnoloogia ja, ja selle suurema kasutusele võtmise avalikus halduses, aitäh. ja proua Kluun lõpetuseks, aitäh. aitäh, lugupeetud juhataja ja suur aitäh selle ettekande eest, mis minu arvates on väga huvitav, iseäranis see osa, mis puudutab Äh, digitaliseerimist kõikides liikmesriikides, liikmesriikidega koostöö tegemine, liikmesriikide toetamine, sest meil tõesti on digitaalsed lõhed nii riigisiseselt kui ka äh, riikide vahel. Äh, tahaksin esitada ühe konkreetse küsimuse, see on seotud minu enda koduriigi Iirimaaga, see puudutab andmeid ja andmekaitset. meil on avaliku teenuse kaart mis äh, tänaseks on tõenäoliselt vananenud, mis võimaldab äh, valits-, äh, kodanikel erinevatele valitsusteenustele juurdepääsu, üks kaart, üks vahend siis juurdepääsu saamiseks, näiteks kui nad tahavad saada toetust, siis andmed on juba olemas, kui nad tahavad saada sporditoetust, eluasemetoetust, mida iganes aga andmekaitsekomisjon leidis, et eraelu puutumatuse aspektist on selline kaart ebaseaduslik. eelmisel sügisel selline otsus tehti ja eh, ma arvan, et me peaksime mõtlema ka kõigele sellele, mis on seotud andmete ja eraelu puutustega, puutumisega, sest see konkreetne otsus puudutas andmete jagamist ametiasutuste vahel ja sama teema tegi, tõstatunud ka teistes riikides, kuidas see seal on lahendatud, aitäh. ja nüüd annan sõna proua Ingestatile. Thank you very much for. suur aitäh teise küsimuste vooru eest. kui ma nüüd järjekorras vastan, siis räägime usaldusväärsetest teenustest ning sellest, kuidas küberturvalisust suurendada. meil on siin mitmesugused erivaldkonnad minu äh, poolt oleme keskendunud Euroopa institutsioonide küberturvalisusega, me tegeleb sellega väga kõrgel tasandil ähm, institutsioonide vaheline töörühm ning nad teevad koostööd ka liikmesriikidega, kuid see jääb loomulikult ka äh, liikmesriikide pädevuses. meil on koostöö liikmesriikidega vabatahtlikkuse alusel väga kõrgel tasandil ning see koostöö äh, on viimaste aastatega tunduvalt suurenenud. peame eh, vastastikku teadlikkust eh, suurendama kõigis liikmesriikides eh, ning küberdokument, mis vastu võeti, aitab, see suurendab ka kogukonna tegevuse tõhusust Euroopas. peame lähtuma erinevatest äh, vaatenurkadest, võttes alustuseks kõik äh, eelneva tegevuse. nüüd, äh, mis puudutab nüüd andmeid, etikat, väärtuseid, siin me oleme tõesti esirinnas. me mõjutame rahvusvahelisi standardeid, sest meie tegevust jälgitakse. teeme asju õigesti, oleme suuniseid jälginud äh, just äh, eetika ja väärtuste osas ning selle aluseks äh, on siis see, mis praktikas toimib, mis ei toimi. arvan, et peame tõepoolest ka edasi sellega tööd tegema, et meie teenistused täidaks kõik kriteeriumid määruses ning samuti ka kõigis suunistes, mis eksisteerivad Euroopa tasandil, kuid me ei ei tohi lubada, et äh, mured andmekaitse pärast äh, äh, halvendada teenuseid ja teenuste toimimise tõhusust. kuidas, nüüd see küsimus, mis puudutab Iirimaad, kuidas saame kindlad olla, et kodanikele saame garanteerida teenused ilma, et me sealjuures kahjustaks eraelu ma tulen tagasi Eesti lahenduse juurde, kus kodanikel on ülevaade sellest, mis nende andmetega tehakse, nad annavad oma nõusoleku selleks, milleks andmeid võib kasutada ning siin me tuleme taas kord taas parimate tavade jagamise juurde liikmesriikides eri tasanditel, et garanteerida eh, kodanike andmete eh, salastamist kuid selle küsimusega tegelevad äh, kõik äh, andmekaitseorganisatsioonid, äh, kuidas see kõik saaks toimida avalikus halduses, ilma et me sealjuures andmekaitsemääruse vastu ei läheks. nii et see, selles osas peavad otsad kokku saama ja paljud liikmesriigid on sellega ka hakkama saanud, kuid institutsioonide poole pealt saab rohkem ära teha. kuid äh, tõesti, see on üks küsimus, millega peame tulevikus äh, põhjalikult tegelema. nüüd, mis puudutab ambitsiooni, siis me tõesti oleme ambitsioonikad ja oleme positiivsed oma tegevuses ja nii on ka vajalik me võib-olla ei ole kõiki oma ambitsioone täitnud, aga igatahes me liigume sellega edasi, üritame äh, mõelda selle peale, millised tegevused aitavad meil võimalikult kaugele jõuda. näiteks suur erinevus liikmesriigide vahel, kui asi puudutab taristu tasandeid, mitte ainult äh, lahenduste osas, vaid ka taristute osas. üritame äh, koondada kõik äh, toetuskomisjon Euroopa Komisjoni poolt, et vaatame kogu, ähm, vaatame kogu süsteemi üle, vaat-, näiteks meil on üks programm, mis äh, on mõeldud abi vajavate liikmesriikide jaoks, struktuurifondide vahendid on selleks mõeldud, kui me vaatame nüüd äh, globaalselt, siis näeme, milliseid, mida on liikmesriikidel vaja, et edasi liikuda, meil on vaja erinevatele vajadustele äh, vahe, lastused leida ning me peame mõtlema lahenduste kogumi ja liikmesriikide vajaduste peale üks küsimus puudutas vist eelmises voorus seda, et, et digitaalsed lahendused ei muutuks keerulisemaks kui praegust bürokraatiat. see on muidugi probleem igal pool. küsimus on selles, et me ei pea praegust bürokraatiat digitaliseerima, et PDF ei muutu digitaalseks, tõesti protsessid tuleks üle vaadata, neid tuleks muuta ning äh, seda arutatakse liikmesriikide vahel väga palju, ekspertide vahel erinevatel tasanditel ning äh, lahendused peavad sellele mm, kaasa aitama. ma tulen tagasi härra Ansipi juurde, suur aitäh selle suure töö eest, mis me koos äh, tegime, Euroopa Komisjonis olite. EIAS on suurepärane baas, me ei ole veel selleni jõudnud praegusel hetkel DG Connect hakkab äh, selle ülevaatamisega tegelema, me toetame neid selles, vaatame, millised vajadused on liikmesriikides meie seisukohalt lähtudes avalikus halduses, äh, mida on võimalik äh, ülevaatesse panna, kuid samas ka, kuidas kasutada seda teiste spetsiifiliste sektorite jaoks, millel on vaja võimalus tegutseda Euroopa, üle Euroopa Liidu, näiteks sotsiaal- kaitse, tervishoiu küsimused, kuidas me toetudes sellele, mis meil juba on, saame paremate lahenduste tasandini jõuda. meil on ka veel teistsuguseid lahendusi, näiteks äh, andmevahetus turvaliselt, nii et saame kasutada seda, mis meil olemas on ning seda parandada. avatud äh, tarkvara kõik, mida me teeme oma tegevuses, on avatud e, ning komisjoni poolt e, on ka uus strateegia avatud e, tarkvara osas, ehitame üles kogukonda Euroopas, me modereerime seda, lihtsustame mõttevahetust, meil on ka julgeolekutegevused koostöös Euroopa Parlamendiga veaotsijad, mis ähm, äh, on äh, vajalikud avatud äh, tarkvara jaoks, nii et see on meie jaoks väga oluline ning ma arvan, et ning arvan, et olen kõigile küsimustele vastanud. koolitus ja oskused, jah, see on oluline küsimus. see on väga keeruline küsimus, sest see on loomulikult liikmesriikide pädevuses kuid eh, nagu üks liikmesriik, minu kodumaa Rootsi ütles, eh, et eh, nad saatsid kõik oma ametnikud andma analüüs koolitusele ja kui nad tagasi tulevad, siis nad tegutsevad teistmoodi ning see on tähtis. peame riigiametnikke ja ka kodanikke koolitama lahenduste leidmisel digitaaloskuseid on, pühendatakse väga suur osa digitaalse Euroopa programmis. meie omalt poolt teeme midagi ka selleks, me ehitame üles koostalitlusakadeemiat, kus, mille esimene kohtumine toimus detsemberis Lööveni ülikooliga koostöös, kus eksperdid, üliõpilased, riigiametnikud said kokku ning äh, tegu, avurutasid seda, kuidas oskusi äh, parandada ja levitada üle Euroopa, nii et siin on võimalik väga palju ära teha, teil on ka võimalik äh, mõjutada oma mõtete ja algatustega ning ootan huviga edasisi ettepanekuid edasiste koostegevuste osas, aitäh! suur aitäh! arvan, et sellega mm, on päevakorrapunkt ka lõppenud suur,, suur-suur aitäh, et siia tulite meiega mõtteid vahetama. järgmine päevakorrapunkt äh, on see, et kell neli, kell kuusteist null null toimub äh, meil arutelu äh, digitaalajastu kohta, jääme digitaalvaldkonda loomulikult ja kas keegi soovib veel midagi tõstatada? räägime siis järgmisest kohtumisest, kaheksateist märts kell üheksa null null toimub komisjoni järgmine kohtumine, suur aitäh!